Sorry, to... ma vabandan, kolleegid, kuid ma käivitan koosoleku ja esimene päevakorrapunkt meil täna on aruanne regionaalkomisjoni delegatsiooni visiidi kohta Küprosele, mis toimus septembri lõpus ja ma palun delegatsiooni juhti härra Stavrakakist äh, tutvustada seda aruannet kallid kolleegid, meie sõidu peaeesmärk oli kontrollida, eh, kuidas meie ühtekuuluvuspoliitikat Küprosel ellu viiakse. selle kont-, läbivaatamise käigus oli meil väga palju väga huvitavaid kohtumisi. Euroopa äh, Parlamendi komisjon oli kahekümne kuuendal septembril Küprosel, me tutvusime sealse olukorraga ja järgmisel päeval tulime kokku Euroopa asjade ministri härra Mavrojanisega puutusime kokku ka nendega, kes vastutavad struktuurifondide vahendite kasutamise eest, arutasime mitmese aastast äh, finantsraamistikku, aga ka ühtekuuluvuspoliitikat pärast aastat kaks tuhat kolmteist seonduvalt Küprose eesistumisega. meil oli erakordselt konstruktiivne arvamuste vahetus Küprose töö- ja sotsiaalasjade ministri Lambrusega me rääkisime Euroopa Sotsiaalfondist ja tulevastest arengutest, kohtusime ka valitsuse ringkondade esindajatega ja ka nende hulgas Küprose siseministriga. me rääkisime riigisisesest taristutest, transpordikorraldustest, linnade arengust ja öö, äh, jäätmetöötlemisest me kohtusime ka Lekosia linnapeaga, me rääkisime linna jaotusest kaheks osaks ja sellest, kuidas elavad äh, küproslased kahel pool rohelist demarkatsioonijoont. arutasime ka seda, mida teha, et kujunenud olukorras linn normaalselt saaks toimida Äh, muuhulgas puudutab see nõndanimetatud surnud tsoonis majade renoveerimist ja remontimist. koos öö, äh, Limassoli linnapoliit-, äh, linnapeaga rääkisime ühtekuuluvuspoliitikast ja sellest, kuidas linna korras hoida. muuhulgas puudutasime kaasrahastatavate projektide elluviimist seega tutvusime koha peal sellega, kuidas viiakse ellu ühtekuuluvuspoliitikat. Äh, visiidi lõpuks kohtusime me parlamendi äh, välis- ja eelarvekomisjoni esindajatega, teiste parlamendi äh, juhtivate poliitikutega, selleks, et arutada Küprose regionaalarengu komisjoni ja Euroopa Parlamendi võimalikku omavahelise koostöö tõhustamist tutvusime regionaalsete ja kohalike omavalitsuste esindajatega ja arutasime e, erinevate fondide, sealhulgas struktuuri- ja ühtekuuluvusfondi vahendite kasutamist Küprosel. ja e, arutasime ka võimalikke stsenaariume puhuks, kui Küpros taas ühendatakse Küprose eesistumisega seonduvalt väljendas meie delegatsioon muret mitmeaastase finantsraamistiku äh, üle aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. see on kokkuvõte meie reisist, tänan äh, tähelepanu eest, kui kellelgi on küsimusi, vastan hea meelega. Uh, thank you, Georgios. I would like... Suur tänu, Georgios. Ma tahaksin meenutada kolleegidele, et eh, Georgios juhtis delegatsiooni, kuid sellesse kuulusid Konstantsa Krell, Lambert van Nistelrooy, Miroslav Mikolašik, Petro Luhon ja Riika Manner selles delegatsioonis. Kui keegi eh, delegatsiooni kuulunud kolleegidest tahab midagi lisada, siis palun, meil on selleks aega ja kui on küsimusi, palun need esitada kui küsimusi ja kommentaare ei ole, siis selles punktis me ei pea midagi otsustama ja vastavalt tavakorrale ma saadan selle delegatsiooni külaskäigu aruande eh, esimeste konverentsile. Eh, ja nüüd ma tahaksin eh, teid informeerida otsusest, mille langetasid poliitilised koordinaatorid, millele komisjon peab oma heakskiidu andma. eile koordinaadid, äh, koordinaatorid osutasid raportite jaotamise üle äh, Euroopa fond äh, kõige vaesematele piirkondadele läks kuuele direktiiv taastuvenergia aldega, allikatest toodetav energia läks ALDE arvamused Äh, eelarve kontrolli komisjoni äh, heak-, äh, eelarve heakskiitmine läks rahvapoliitika poliitika planeerimine ja tulevased plaanid läks ECR-ile. integreeritud sisemine kontrolliraamistik läks Rahvaparteile sotsiaalelamumajandust Euroopa Liidus, sotsiaaldemokraatidel, äh, ökouuendus, äh, töökohad ja majanduskasv keskkonnapoliitikas sotsiaaldemokraatidele, äh, innovatsioon jätkusuutliku majanduskasvu nimel läks ALDE-le, Euroopa transporditehnoloogia strateegia edendamine rohelistele, Euroopa Liidu noorsustrateegia rakendamine kuuele me palusime koordinaatoritel äh, teavitada sekretäriaati tänase päeva lõpuks äh, ka nimedest. seega päeva jooksul langetatakse vastav otsus. me arutasime ka eelseisvaid äh, omaalgatuslikke raporteid ja kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta rakendusraportit me arutasime, vahetasime mõtteid ja leppisime kokku, et detsembrikuusel riigikomisjoni koosolekul me peame otsustama need küsimused, vahepeal äh, peavad fraktsioonid langetama oma otsuse omaalgatuslike raportite kohta ja arutasime ka äh, välisuuringuid. Teile võib-olla meenub, et me hiljuti tellisime lähtudes kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarvest mõningad välisuuringud, kuid me juba kavandame välisuuringuid ka järgmiseks aastaks. ja me peame äh, vastavad otsused langetame detsembrikuisel komisjoni koosolekul ja vahepealse aja jooksul on fraktsioonidel võimalik mõelda, milliseid välisuuringuid me võime vajada. Teile võib-olla meenub, et äh, need välisuuringud, mille me tellisime ja, või tellime detsembri otsuse põhjal äh,, viiakse lõpuni tavaliselt järgmise aasta lõpuks, äh, see on niisugune tavaline ajagraafik välisuuringute puhul, me peame alati mõtlema ettepoole, milliseid ekspertteadmisi ja oskusteavet me vajame järgmise aasta lõpuks Äh, mis langeb uue poliitika käivitamise eelõhtule ja olemasolevate poliitika hindamise ajale. sellised olid koordinaatorite koosoleku otsused. nüüd me valmistume hääletuseks, kuid me peame ära ootama kuni poole kümneni. ja teil on nüüd natuke vaba aega, ma peatan koosoleku ja hääletusega alustame täpselt kell üheksa kolmkümmend. Which would be your favorite votes to have ähm, millised raportid on teie eelistatud hääle, raportid hääletamisel? me peaksime kuidagi premeerima neid, kes on juba varakult kohal. kas pole nii? Constanze, what is, what is, the, the evaluate, what is your political group thinking of the last summit? Äh, proua Hübner puhul on Konstantsa Kreeli poole küsimusega, mida arvab Konstantsa äh, fraktsioon äh, viimase ülemkogu istungi kohta? But it's because the, I am sorry because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 Dear colleagues, I know that there are problems with uh, reaching the parliament. jätkame nüüd, tundub, et paljudel on probleeme siia kohale jõudmisega täna sündmustele, mis väljas toimuvad. ja ma arvan, et üsnagi palju inimesi on veel puudu, aga me ei saa enam oodata. võib-olla ootame kolm minutit, aga Lambert, palun jah, me võime paluda põllumeestel lahkuda kõigepealt või võime alustada ka. ma ei tea, mis kolleegid arvavad. jah, palun vaadake, kuidas äh, kolleegide read on, otsustame. sotsiaaldemokraadid on vist olemas. head kolleegid, palun võtke istet. hakkame varsti hääletama aga kõigepealt sooviksin teada, kui paljud teist on siin ja vaadake, kas äh, kaardid on õiges, kaardid on teil olemas, palun kontrollime, avame hääletamise ja kontrollime um,. Miguel, can you open the vote? The vote is open, can you? hääletamine on alanud. ainult kolmkümmend inimest on siin kohal, kolmkümmend üks. nüüd ei saa ju hääletada jah, kolmekümne ühe inimesega saame me küll juba hääletada, ehk siis hakkame pihta. praegune hääletamine on siis lõppenud ja nagu ma ütlesin, siis VKE-de rahastamisvõimaluste parandamine, Vladimir Manka arvamus, kompromiss üks, kes on poolt, kes on vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud muudatusettepaneku üheksa, kes on poolt, vastu, kontrollime muudatusettepanekut number üheksa. The vote is open. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. vastu võetud kaheksateist kolmeteistkümne vastu. kompromiss kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek üksteist, osade kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud. muudatusettepanek viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletult vastu. ei, see langeb ära. vabandust, ma eksisin. kaheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Äh, kompromiss neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend, äh, osade kaupa hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja hääletamine elektrooniliselt kogu arvamuse suhtes, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend poolthäält. nüüd äh, Rosa Estaras Ferragu äh, raport Euroopa Liidu solidaarsusfondi rakendamine ja kasutamine. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitse, kes on poolt, vastu, kontrollime muudatusettepanek seitse, hääletamine on alanud. The vote is closed. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kakskümmend üks, neliteist. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist, sellele on suuline muudatusettepanek, kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole. ehk siis äh, muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu e, kontrollime muudatusettepanek seitseteist, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud üheksateist kuueteistkümne vastu, kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend poolt. kontrollime muudatusettepanek kakskümmend, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud üheksateist kuueteistkümne vastu, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu. jällegi ebaselge, kontrollime muudatusettepanek kakskümmend üks, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kahekümne ühe häälega, kakskümmend kaks osade kaupa hääletamine, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, kontrollime teist osa. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt. kontrollime muudatusettepanek kakskümmend viis, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kak-, muudatusettepanek kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend seitse poolt vastu, erapooletud tagasi lük-, nüüd kahekümne kaheksanda kohta on härra Texeralt, äh, kakskümmend seitse oli tagasi lükatud, Texera muudatusettepanek, suuline muudatusettepanek. asendada finantsvahendid äh, rahastamisvahenditega. muudetud kujul kakskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt on muudatusettepanek üks kes on poolt, vastu, kontrollime seda. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. ehk siis see on tagasi lükatud. nüüd lõplik hääletus elektroonilisel kujul. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud kolmkümmend seitse poolt, üks erapooletu, palju õnne. nüüd äh, proua Kolarska-Bobinska energia tegevuskava aastani kaks tuhat viiskümmend tulevik koos energiaga, muudatusettepanek number üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt, vastu. ma arvan, et see on tagasi lükatud, aga kontrollime. muudatusettepanek kaksteist, hääletamine on alanud. vastu võetud kakskümmend poolt, seitseteist vastu, muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss neli ja siin on meil osade kaupa hääletamine, ehk siis esimene osa kompromissist neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu. kontrollime teist osa, kompromiss neli, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kakskümmend üks poolt, kuusteist vastu, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksateist, sellele on suuline muudatusettepanek, kas keegi on äh, ettepaneku vastu, ei ole, ehk siis täiendatud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend poolt, vastu, kontrollime muudatusettepanek kakskümmend, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud vastu võetud kakskümmend neli poolthäält. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt? vastu. kontrollime, sest Rahvapartei ei tõsta kätt. ma ei tea, kuidas nad hääletavad, Lambert. hääletamine on alanud. kui nad aga ei ole teiega nõus, siis me ei tea ju, milline seis on. vastu võetud kakskümmend neli poolt, kolmteist vastu, lõplik hääletus, elektrooniliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ehk siis kolmkümmend viis äh, poolt. palju õnne! nüüd härra Kotsolino raport linnaruumi ümberkorraldamise panus majanduskasvu EL-i ühtekuuluvuspoliitika raames. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu, üksteist tagasi võetud, kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, äh, üheksateistkümnendale on suuline muudatusettepanek, kas keegi on selle vastu, ei ole, ehk siis äh, muudetud kujul üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli, poolt,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 muudatusettepanek kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd volitused, muudatusettepanek üks poolt, vastu, tagasi lükatud, põhjenduspunkt äh, kaks, muudatusettepanek kaks, kes on poolt vastu, erapooletud vastu võetud, nüüd muudatusettepanek kakskümmend, sellel on suuline muudatusettepanek, kas keegi on selle vastu? tundub, et ei ole, muudetud kujul poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud, muudatusettepanek neli poolt vastu, erapooletud vastu võetud, kuuskümmend kuus, ka selle kohta on suuline muudatusettepanek, kas keegi on selle vastu, ei ole, hääletame muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsmele on samuti suuline muudatusettepanek, kas keegi on selle vastu? ei ole, hääletame muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja lõplik hääletus elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, üks erapooletu, palju õnne! ja nüüd kontsessioonilepingute sõlmimine Haide Rüüle, arvamuse projekt ehk siis kõigepealt ettepanek, ettepanek, direktiivi ettepanek tagasi lükata kõigepealt hääletame selle üle, kes toetab seda ettepanekut. kes on vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. ehk siis peame kõike seda hakkama nüüd hääletama kahjuks. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, kontrollime muudatusettepanekut kolm hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist kaheksateistkümne vastu, ehk siis see on tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt. kontrollime kuuendat. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. jälle kaheksateist kaheksateistkümne vastu, ime, tõesti kummaline, tagasi lükatud. nüüd kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime seda, hääletus on alanud me ei saa sundida kuidagi inimesi hääletama. hääletamine on lõppenud, seitseteist seitsmeteistkümne vastu tagasi lükatud. muudatusettepanek kümme, kes on poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanek number kümme, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. üksteist, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanek kaksteist, hääletamine on alanud. ei ole millegipärast hääletamine, mina tahan ka hääletada, ütleb äh, proua esimees. hääletamine on lõppenud ja vastu võetud. muudatusettepanek neliteist, kes on poolt? kontrollime hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud viisteist, kes on poolt, poolt vastu, erapooletud, ma ei tea jälle, kuidas võtta, kontrollime uuesti eh, muudatusettepanek number viisteist hääletamine on lõppenud, see on vastu võetud, kuusteist, kes on poolt, vastu, kontrollime kuuteist. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud, seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksateist äh, osade kaupa, esimene osa, kes on poolt kontrollime, hääletamine on alanud, esimene osa, hääletamine on lõppenud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek üheksateist, kes on poolt, vabandust, ma unustasin, et Äh, muudatusettepanekuga kaheksateist teisele osale on suuline muudatusettepanek, kas keegi on selle vastu, ehk siis kõik on, kõik on korras, keegi ei ole selle vastu. muudatusettepaneku üheksateist poolt vastu, erapooletud vastu võetud, nüüd kakskümmend kolm, kes on poolt, kontrollime, kakskümmend kolm, minu arvates on see vastu võetud, aga kontrollime. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, kuusteist vastu, kakskümmend viis kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend neli poolt. jälle ei tõsta keegi, kontrollime elektrooniliselt, kolmkümmend neli hääletamine lõppenud, see on tagasi lükatud, kaheksateist äh, poolt, üheksateist vastu. kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu. kontrollime, kolmkümmend viis, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja see on vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt? vastu, kontrollime, kolmkümmend kuus. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, vastu võetud, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, kontrollime kolmkümmend kaheksa hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. vastu võetud. nelikümmend, nelikümmend üks on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanek nelikümmend kaks hääletamine lõppenud, vastu võetud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend kuus poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanek nelikümmend kuus, ma ei ole kindel, milline oli tulemus, võib-olla on mul pärast halvad unenäod seetõttu, kui ma ei kontrolli seda hääletamine on lõppenud, see on vastu võetud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime nelikümmend üheksa, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, viiskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu. kontrollime viiskümmend üks. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud seitseteist poolt, üheksateist vastu, viiskümmend kaks, kes on poolt. sama olukord, kontrollime palun, viiskümmend kaks, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud üheksateist, üheksateist ehk siis tagasi lükatud viiskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, kontrollime muudatusettepanek viiskümmend neli. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend kuus poolt, kontrollime viiskümmend kuus, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, kontrollime viiskümmend seitse, samuti hääletamine on avanud. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, viiskümmend kaheksa, kes on poolt, hääletamine on alanud, kontrollime seda, hääletamine on lõppenud tagasi lükatud, viiskümmend üheksa. kontrollime ka seda elektrooniliselt. pool, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kaheksateist poolt, kakskümmend vastu. kuuskümmend, kuuskümmend ja kuuskümmend üks on identsed. ei, see on tagasi võetud, kuuskümmend üks on tagasi võetud. mul on kirjas nii jah, ma kontrollisin seda. ehk siis hääletame ainult kuuekümnendat, kes on poolt, vastu, kontrollime seda elektrooniliselt. hääletamine on lõppenud. kakskümmend poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud, kuuskümmend kaks, kes on poolt? kuuskümmend kaks vastu. ma arvan, et see on vastu võetud kontrollime siis. miks mina peaksin ennast kontrollima, väga hea, et te ise juhite tähelepanu, hääletamine on alanud. kaheksateist poolt, kakskümmend vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, kontrollime seda. hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. üheksateist, üheksateist, ehk siis see on tagasi lükatud kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, kontrollime elektrooniliselt, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. tagasi lükatud kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, kontrollime seda elektrooniliselt, hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu. kontrollime seitsekümmend. hääletamine on lõppenud, tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu. ma arvan, et see on tagasi lükatud kui keegi tahab, et kontrollime, siis öelge seitsekümmend neli poolt, vastu. ma arvan, et ka see on tagasi lükatud, kontrollime seitsekümmend neli. hääletamine on lõppenud, vastu võetud. seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu jälle sama lugu, kontrollime. hääletamine on alanud, hääletamine on lõppenud. no kõik hääletasid esimest korda, see on vastu võetud. <clears throat> seitsekümmend seitse, kes on poolt? vabandust, seitsekümmend kuus jäi vahele, seitsekümmend kuus poolt ma tean, Lambert, sinu jaoks ei ole seal vahet, et sa hääletad kõige vastu, aga kontrollime, seitsekümmend kuus, kontrollime elektrooniline hääletus. hääletamine lõppenud, see on vastu võetud, seitsekümmend seitse, kontrollime tõenäoliselt. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sekretäriaat ei teadnud, et seitsekümmend üks ja seitsekümmend kaks võeti tagasi, kas keegi võiks seda kinnitada, sest äh, me neid ei hääletanud? Need on tagasi võetud, jah? jah, väga hea. nüüd lõplik hääletus elektrooniliselt. hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud. kolmkümmend neli poolt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 kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa suuliselt muudetud, kes keegi on suulise muudatusettepaneku vastu, ei ole, hääletame muudetud kujul, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nelikümmend kolm samuti suuliselt muudetud, kas keegi on vastu? ei ole, seega hääletame muudetud kujul poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunktid ei hääleta põhjenduspunkte ja läheme kohe soovituste juurde teistelt komisjonidelt. üks poolt, vastu. kontrollime esimest muudatusettepanekut tööhõivekomisjonilt. hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt. kontrollime kolmandat muudatusettepanekut elektrooniliselt. hääletus algab, hääletus lõppes, vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, kontrollime kuuendat muudatusettepanekut, hääletus algab, hääletus lõppes hääletus lõppes. kakskümmend üks, kahekümne vastu, vastu võetud seitse poolt. kontrollime seitsmendat muudatusettepanekut, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksas kahes osas, teine osa langeb ära, hääletame esimest osa. esimene osa, kes on poolt, vastu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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitseteist poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et sama enamusega vastu võetud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend poolt. see on äh, tulemus teistsugune, hääletame elektrooniliselt, kahekümnendat muudatusettepanekut, hääletus algab. hääletus lõppes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 The vote is closed and it's for... hääletus lõppes nelikümmend kaks poolt, äh, õnnitlused raportöörile ja läheme nüüd edasi äh, väga tõsise hääletuse juurde, siis kui ma võitan siis leheküljede arvule. Äh, Lambert von Nisteroi, Konstantse Kreeli raport Euroopa fondide käsitlevad ühissätted ja äh, see lähtub sellest mandaadist, äh, mille me kiitsime heaks juulikuus, kui teile meenub, nii et alustame hääletusega. ootame hetke, kuni sekretäriaat on samuti valmis hääletuseks kallid kolleegid, me alustame seda imelikku hääletust blokkhääletusega, mm, millesse kuuluvad kompromissid üks kuni kakskümmend kuus. Äh, hääletame neid blokina koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena muudatusettepanek kaheksa, neli, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, neli, kaheksa, mis on identne. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, viis, üks kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, FAM nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, viis, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud lehekülg kuus, kallid kolleegid, muudatusettepanekuga kaheksasada kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja järgmisena lehekülg kaksteist. muudatusettepanek kaheksa, kaheksa, kuus. kaheksa, kaheksa, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas te suudate sammu pidada? ootame. kaheksa, kaheksa, kuus sekretäriaat saatis kõikidele ühesugused hääletusnimekirjad, me ei teinud vahet fraktsioonide vahel. kui fraktsioonid on muutnud oma äh, hääletustulemust, siis ei ole meie mure. lehekülg kaksteist, kaheksa, kaheksa, kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, kaheksa, neli samal leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud järgmisena kaheksa, kaheksa, viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja järgmisena lehekülg seitseteist. muudatusettepanek üheksakümmend seitse. ootame hetke. see on Kreel ehk Van Nistelrooy muudatusettepanek lehekülje seitseteist ja muudatusettepanek üheksakümmend seitse. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksa null kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kond kakskümmend neli, mis on samaväärne ITRE kuuskümmend kahe, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksa null seitse, samal leheküljel üheksa null seitse leheküljel kaheksateist oleme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa, null kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa, null üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa, kaksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üheksa neliteist, identne kond kahekümne viie ja ITRE kuuekümne kolmega, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksa viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kond kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, järgmine lehekülg, lehekülg kakskümmend üks ja muudatusettepanek üheksa kaheksateist ja üheksa kakskümmend üks, mis on identsed, võime hääletada koos. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa kakskümmend, mis on identne kont kahekümne seitsmega, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa kakskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kont kakskümmend kaheksa poolt vast-, hetke palun, see langes ära. palun oodake hetke. see langes ära. ITRE kuuskümmend viis. ITRE kuuskümmend viis hääletame, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd keerame ette lehekülje kakskümmend neli. ja hääletame muudatusettepanekut üheksa, kaks, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lehekülg kakskümmend kuus, muudatusettepanek üks, üks, neli, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, üks, neli, kolm poolt vastu erapooletud tagasi lükatud. ja nüüd lehekülg kolmkümmend neli. kompromiss, mis ei kuulunud plokkhääletusele, äh, kompromiss kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine lehekülg, kont üks, kont üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Budž neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Employment üks poolt, või siiski mitte, employment üks, järgmisel leheküljel poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FAM üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, budget viis, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, budget kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, budget seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, budget kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, budget üheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, Econ üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Econ kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena kompromiss kakskümmend kaheksa põhjenduspunktile viis. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgimisena NV1 järgmisel leheküljel poolt vastu erapooletud tagasi lükatud sada kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, NV kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, leheküljele nelikümmend üks, sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend poolt, vastu, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd teine osa muudatusettepanek sada üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena sada üheksakümmend seitse teine osa, sada üheksakümmend seitse teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli järgmisel leheküljel, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena äh, kaks null kaks, kaks null kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud palun hetke aega. kaks null neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Tran kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Budget üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud järgmisel leheküljel kompromiss kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja lehekülg nelikümmend kaheksa, ITRE üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmteist, kakssada kolmteist, suuline muudatusettepanek, kas keegi on selle vastu? ei ole, hääletame muudetud kujul, kes on poolt, vastu, palun veel kord, sotsiaaldemokraadid, eh, kas te olete poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud suulise muudatusettepanekuga. kuues muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmisena kompromiss kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine lehekülg, FAM neli, FAM neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, ITRE ei siiski, järgmisena kompromiss kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lehekülg viiskümmend viis, kompromiss kolmkümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena lehekülg viiskümmend üheksa, järgmine kompromissettepanek kolmkümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud identsed Agri viis, Econ kolm, FAM viis, kaks kolm viis, kaks kolm kuus, kaks kolm seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümnes, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kõik teised langevad ära lehekülg kuuskümmend kolm, Econ neli, kes on poolt? lehekülg kuuskümmend kolm, Econ neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kompromiss kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud järgmine lehekülg, kaks, neli, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks viis kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, Econ viis langeb ära, ITRE seitse jääb välja. hääletame siiski ITRE seitsmendat poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud järgmisena kompromiss kolmkümmend kaheksa. ja sellele on esitatud suuline muudatusettepanek Konstanza poolt ja Lamberti poolt, mõlemad. Te olete teadlikud sellest? kas keegi on suulise muudatusettepaneku vastu? üks inimene on vastu, mis tähendab seda, me ei hääleta suulist muudatusettepanekut, vaid hääletame algset ettepanekut ilma suulise muudatuseta ettepanekut, kompromiss kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena kakssada viiskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada viiskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud me peame midagi üle kontrollima, palun hetke aega. järgmisena kond kuus, leheküljel kuuskümmend kuus. kond kuus, ITRE kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, Econ seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakssada kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, järgmisena kompromiss nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd liigume edasi järgmisele leheküljele kakssada kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Agri kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss nelikümmend kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend seitse järgmisel leheküljel poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. Employment kaksteist poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. NV kuus poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud kompromiss nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üks järgmisel leheküljel poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kont kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ITRE kümme poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena lehekülg seitsekümmend kolm, muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend. vabandust, kompromiss nelikümmend seitse jäi vahele, ma ei tea, mida siis sisaldab, aga me hääletame poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd kaks, kakssada kaheksakümmend. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud lehekülg seitsekümmend kuus, kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena. kakssada üheksakümmend kolm kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Econ üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend seitse langeb ära. viiskümmend kolm, kompromiss viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Employment kolmteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FAM kaheksa, seda me ei hääleta ja nüüd identsed budget kaheksateist, employment neliteist, tiitel kaksteist ja nii edasi, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss viiskümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmisena lehekülg kaheksakümmend, kolmsada neliteist, poolt. me peame ootama hetke leheküljel kaheksakümmend muudatusettepanek kolmsada neliteist. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kont üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine lehekülg, kompromiss viiskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. NV seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, FAM kümme, ei hääleta, järgmine lehekülg, kompromiss viiskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud PES kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Employment seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuld kaks, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 kont neliteist, ITRE viisteist. hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. järgmisena kompromiss kuuskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lehekülg üheksakümmend kaks kompromiss kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd leheküljel üheksakümmend neli, kompromiss seitsekümmend. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd eh, esimees pöördub komisjoni poole, kas me kiidame heaks muudatusettepanekud kui mandaadi läbirääkimisteks nõukoguga. me esitasin sama küsimuse ka juulis, kui me hääletasime mandaadi. kas te aktsepteerite, et see, mille me praegu läbi hääletasime, on aluseks mandaadile läbirääkimiste jätkamiseks nõukoguga, keegi ei ole vastu, me peame nüüd hääletama. kui kõik on nõus siis me ei pea hääletama, see on ühehäälselt heaks kiidetud ja mu mandaat on nüüd heaks kiidetud. õnnitlused härra ministrile ja proua Grillile. aga meil on siiski veel üks hääletus. see on Markus Piiperi raport võib-olla teile meenub, et me juulis ei hääletanud seda, sest kõik sõltus mandaadist ja nüüd, kui on ülejäänud osa mandaadist heaks kiidetud, võime hääletada ka Margus Piiperi raporti ülejäänud osade üle. Everybody. kompromiss viis poolt. veel kord ütlen Lambertile, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada üksteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kuusteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud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 ettepanek, kas keegi on selle vastu, ei ole, siis täiendatud kujul muudatusettepanek neliteist poolt vastu, erapooletud vastu võetud. sada kolmkümmend kaks, ei, see langeb ära. Äh, muudatusettepanek kaheksateist poolt, kontrollime, hääletamine on alanud hääletamine on lõppenud. vastu võetud kakskümmend neli poolt, kuusteist vastu kompromiss kaks põhjenduspunkti kohta poolt vastu erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend seitse poolt vastu erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek nelikümmend kaks poolt vastu erapooletuid vastu võetud ja lõplik hääletus elektrooniliselt hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud ja me oleme võtnud Margus Piiperi raporti vastu, palju õnne talle! We are ahead of time. me oleme nüüd ajast ees. head kolleegid, me oleme ajast ees, aga ma arvan, et me võime juba järgmise päevakorrapunkti juurde minna, mis puudutab äh, regionaalarengu delegatsiooni visiidi aruannet Prantsusmaa ja Hispaania vahelisel piiril kahekümne üheksandast kolmekümne esimese oktoobrini ja Markus, palun. aitäh. jah, tõepoolest me saame esitada delegatsiooni sõiduaruande. me käisime piirialadel Prantsusmaa ja Hispaania vahel, muuhulgas ka Kataluunias see eh, toimus oktoobri lõpus. algusest peale tahaksin rõhutada seda, et isiklikult olin juba algusest saadik arvamusel, et see sõit oli põhjendatud ja hästi valitud me saime tutvuda piirialase koostööga ja see koostöö seal tõepoolest toimib. seal töötatakse väga tõsiselt koos Hispaania ja Prantsusmaa piirialade vahel ühtekuuluvuspoliitika raames on sõlmitud kahepoolsed kokkulepped ja on käivitatud arvukalt erinevaid projekte ja see käi-, koostöö toimib kogu aasta vältel. tegemist on ähm, Kagu-Euroopa territoriaalse koostöö programmiga püütakse tõsta konkurentsivõimet, jätkusuutlikku arengut ja piirkondlikku arengut selleks, et äh, piir, piiriülese koostöö raames tagada koostöö keskkonnakaitse küsimustes, ühendada võrgud. esmaspäeval, kahekümne üheksandal oktoobril eh, käis meie delegatsioon Barcelonas, Kataluunias, tutvusime Hispaania poole hinnanguga, nendele projektidele käisime ka ühes haiglas, käisime Sardanias ka ühes haiglas. see on minu arvates tõepoolest erakordselt suurepärane näide tuleviku võimalikest arengust, et sellepärast, et tegemist oli haiglaga, mis toimib piiriüleselt, asub mägirioonis ja ta osutab teenuseid kolmekümne tuhandele inimesele. talvel on mägipiirkonnas elavad inimesed suhteliselt eraldatud loomulikult saab nendes mägipiirkonnas talispordialgadega tegeleda ja loomulikult eh, lisandub siis väga palju mägispordi harrastajaid, kuid selle haigla toimimine on võimalik tänu äh, Äh, Prantsusmaa, Andorra ja Hispaania ühisfinantseerimisele. see on väga oluline hea, äh, väga oluline hea projekt selle piirkonnaga alaliste elanikele, aga ka neile, kes külastavad talispordikeskusi selles piirkonnas. see oli tõepoolest väga huvitav koht, see Serdania haigla seda korraldatakse piiriüleselt, ühiselt ehitati see haigla üles ja selline, mm, ka selle haigla juhtimine on piiriülene. jah, selle haigla töös on ka teatud äh, probleeme, need tulenevad eeskätt äh, Euroopa Liidu seadusandlusest, mis ei ole äh, tegelikult nii kiiresti ühtlustatud, kui see haigla valmis ehitati loomulikult on oluline, et niisugust projekti eh, juhiks väga hästi toimiv eh, juhtkond. Hispaania poole külastuse raames oli meil ka töökohtumine. töökohtumisel osalesid erinevate kohalike ja piirkondlike omavalitsuste esindajad nii Hispaaniast kui Andorrast. me rääkisime Euroopa Liidu koostööd kolmandate riikidega, nagu näiteks Andorraga. siis me jätkasime oma visiidi külaskäiku Prantsuse poolel tutvusime piiriülese kultuuriprojektiga spetsia-, spetsiifilise teatriga, mille tegevust eh, rahastatakse Interregi rahast, rahadest, siin on, eh, see teater aitab lahendada mitmesuguseid eh, kultuuridevahelisi see koostööprobleeme, aga ka sotsiaalseid küsimusi, tutvusime, meil oli ka külastus sealse piirkonna kuberneri juures arutasime kultuurialase koostöö võimalusi, äh, plasti, äh, tantsu ja liikumiskunstialase koostöö võimalusi. Äh, seda projekti rahastatakse struktuurifondide vahenditest. loomulikult kohtusime mõlemat poole äh, partneritega, kes osalevad piiriülesse projektide elluviimisel. kohtusime kohalike omavalitsuste esindajatega ja kokkuvõttes oli meil Perpignani ülikoolis kohtumine ülikooli juhtkonnaga. seal me käsitlesime äh, väga suurt hulka väga laialdasi projekte, mis, mis on käivitatud ülikooli initsiatiivil. meil oli delegatsioonis seitse liiget, need kõik olid Euroopa Parlamendi saadikud, kuid kokku oli meid kakskümmend viis, neil olid kaasas tõlgid ja meie assistendid kui nüüd tulla järelduste juurde, siis ma tahaksin rõhutada, et tegemist oli kvalitatiivselt väga kõrgetasemeliste projektidega, mida piiriüleselt teostatakse. ma, meil kõigile jäi mulje, et ka meie külastust hinnati nii kohalike kui piirkondlike juhtide poolt meie muljed olid väga positiivsed, ma leian, et see, see projektide elluviimine tagab Euroopa mitmekesisuse lisandväärtuse. me rääkisime loomulikult ka sellest, et piirialase koostööd on vaja senisest enam ja paremini rahastada. me tõime välja ka selle, seda arutasime ka kolleeg sellega, võib-olla ta tahab selles osas midagi liiga, lisada. nimelt on vaja kaasata instrumente, mis võiksid piiriülest koostööd tõhustada. selles osas saab veel väga palju ära teha nend-, piiriülese koostöö raames edendatakse väga mitmetasandilist ja mitmekesist koostööd ja minu arvates äh, õnnestus meil koha peal veenduda, et see koostöö sellisena ka toimub ja minu arvates on tegemist üle-euroopalise raamistikuga, mille, mille kaudu me saame tagada ühinemise mitmekesisuses on kakskümmend kaheksa Euroopa piiriülese koostöö suurprojekti ja viis nendest kulgevad Prantsusmaa ja Hispaania vahel. delegatsiooni liikmetel, meie kolleegidel oli võimalik seda aktiivset koostööd tõepoolest koha peal tõdeda. lisaks sellele oli täiesti selge, et niisuguse piiriüleses koostöös peitub väga suur potentsiaal niisugune koostöö näitas meile, et äh, see, see töö õhu, tõhu, õhutab ka inimesi selles osalema ja et selles osas äh, teevad need inimesed veel nii mõndagi ära. seetõttu tahaksin omalt poolt tänada kõiki delegatsiooni liikmeid, aga ka äh, assistente, sekretariaati ja tõlke. asi oli väga hästi organiseeritud ma jäin reisiga tõepoolest väga rahule, see oli, see sõit kujutas ka meie jaoks endast lisandväärtust. ma arvan, et ka kohalike juhtide jaoks. ma tahaksin tänada proua Sanchez-Schmidti, kes tegi ettepaneku niisugune reis ette võtta ja me tutvusime tõepoolest väga spetsiifilise piirkonnaga. ka kohapeal oli proua Sanchez-Schmidt meile suureks abiks tahaksin veel kord rõhutada, et äh, esitasin nüüd oma kokkuvõtte, me esitasime teile kõigi kirjaliku kokkuvõtte samuti oma sõidust ja nüüd, kallid kolleegid, äh, te saate samamoodi sõna võtta nagu mina siin praegu, mitmed teie hulgast, kes kaasas olid, äh, on ju täna siin saalis füüsiliselt ei olnud see reis sugugi nii väga lihtne, me sõitsime pluss kahekümne kahest kraadist üsna külma piirkonda, kuid ikkagi oli väga tore. jah, veetasid siin kolleegidele, kes olid seotud äh, sellega, Derek Voon lisaks Marie-Theresele, äh, ka Maria Irigoyen-Perez ja ehk siis seal grupis oli palju osalejaid ja ehk soovite midagi lisada? aitäh, proua Hübner, tahaksin tänada ka kolleeg Matulat väga ulatusliku äh, aruande eest, ta on selles aruandes loendanud kõik need momendid, mis sõidu ajal olid olulised. samuti tahaksin tänada kolleeg Marie-Therese'i, kes selle reisi ette valmistas ja ka aitas läbi viia. see tähendas seda, et väga suhteliselt lühikese aja jooksul, kahe ja poole päevaga õnnestus meil tõepoolest tutvuda eh, selle külastatud piirkonna eluga. kahjuks oli kolleegide huvi vähene, nii nagu praegugi on saalis väga vähe kolleege. meil oli ju äh, neli saadikut kahest fraktsioonist ja ma leian, et kui juba niisugune delegatsioonisõit ette valmistatakse, mis on väga töömahukas, siis minu arvates tuleks siiski vaadata, et see delegatsioon oleks saadikute poole pealt täiearvuline minu jaoks oli eriti oluline see, nagu juba siin kolleeg ka mainis, et tutvuda äh, selles Hispaania-Prantsuse piiriregioonis toimuvate ühis, piiriüleste projektidega, nagu juba öeldud, kahekümne kaheksa eurost, Euroopa projektist toimib siin viis. me saime koha peal veenduda selles, et äh, seda piiriülest koostööd kavatsetakse veel laiendada leian, et eh, sellel piirialal Hispaania ja Prantsusmaa vahel Püreneedes on niikuinii nii juba sajandeid Äh, äh, toiminud koostöö ja tekkinud nõnda öelda Pürenee identiteet. Äh, võiks arvata, et mõned piirkonnad on natuke rohkem kataloonlikud kui prantsuslikud, kuid nii mõneski piirkonnas olid ka sildid kakskeelsed ja inimesed ise räägivad kahes keeles ja paljude jaoks on Barcelona kui Kataloonia pealinn olulisem kui Pariis paljude prantslaste jaoks jah, erinevates liikmesriikides eh, toimivad erinevad õigussüsteemid, mis teevad koostööd rasketava, raskemaks, meil Saksamaal kogeme seda koostöös poolakatega näiteks, kuid me oleme selle piirialase koostöö õigusraamistiku loomisel loonud teatud õiguskindluses niisuguse piirialase koostöö edendamiseks. nagu juba öeldud, Perpignani ülikool tahaks olla esimene ülikool, kes tõepoolest tagab EGTZ-i toimimise Nad loodavad, et see kujutab endast õiguslikku alust, mis avardab nende võimalusi muuhulgas toimimaks ka Hispaania erinevates piirkondades. Äh, ja me võisime veenduda, et see, millest meie siin oma komisjonis räägime, äh, leiab praktilist rakendust ja äh, nend-, ja see leiab ka praktilisi väljendusi seetõttu me võisime veenduda, et piirialane koostöö koha peal tõepoolest toimib ja on inimeste seisukohalt oluline, aitäh! suur tänu, ma ei tea, kas kellelgi on küsimusi või märkusi, Maria soovib veel sõna, palun. Sí, muchas gracias, presidenta. Yo simplemente quiero agradecer a... aitäh! tahaksin Theresa Sanchezist tõepoolest tänada, et ta võimaldas seda piiriülest koostööd koha peal paremini tundma õppida, see oli erakordselt huvitav. Eh, selles töös on väga palju nüansse ja muuhulgas on see võimalik kultuuri- ja tervishoiu valdkonnas ja haigla kujutab endast tõepoolest suurepärast näidet, kuidas Euroopas tegelikult peaks toimima, see haigla asub eh, kilomeeter Prantsuse piirist ja inimesed, kes selles ümbruses elavad, on nüüd eh, palju lihtsam eh, sinna haiglasse pöörduda kui Perpignani sõita, mis asub palju kaugemal. ja need inimesed, kes selles piirkonnas elavad, on niisuguse haigla toimimine tõepoolest erakordselt tähtis seal on ka äh, günekoloogia osakond, seal on erakorraliste patsientide teenindamise osakond ja nii edasi. ja me võisime veenduda, et see on oluline, et see kõik toimub äh, inimestele lähedal, et seal on võimalused noorte, noorte inimeste, perekondade ja vanurite jaoks. eriti eriti oluliseks muutub see oluliseks ka talviti, kui tekivad teatud sporditraumad eh, kohale sõitnud talisportlastel. ja see aitab toimida eh, kogu Kataluunia piirkonna tervishoiusüsteemil, niisugune kogemus, mis selles haiglas praegu saadakse. lisaks sellele on oluline see, et inimesed, kes sellesse piirkonda sõidavad Perpignani, Butšerasse, äh, äh, siis neile avaneb pilt euroopalikust lähenemisest ja see on tõepoolest väga oluline. Äh, ja Perpignani ülikoolis on olemas vahendid, need on muuhulgas ka Euroopa vahendid, kuidas seda tegevust jätkata ja laiendada, selles ülikoolis õpivad ka Euroopa Liidu liikmesriikide üliõpilased kui me räägime teatriprojektist, siis eh, see tagab osaluse kogu piirkonna elanike eh, osavõtuvõimaluse, seepärast olen ma väga õnnelik, et niisugune delegatsioonireis aset leidis, sest see näitas, et niisuguste projektide elluviimine toob Euroopa Euroopa kodanikele lähemale. suur tänu, lõpetaksin sellega, et loomulikult me edastame selle dokumendi ja see aruanne annab meile ka kinnitust, et selline konkreetne keskendunud külaskäik on väga hea, eriti selleks, et tuvastada, kuidas üks rahastamisvahend toimib, lisaks piirkonna külastamisele vaadata äh, koha peal konkreetselt neid tulemusi. Toomas, kas me võime minna nüüd sinu äh, äh, analüüsi juurde, see on majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kaks tuhat kolmteist aasta majanduskasvu analüüs, Tamas, palun. köszönöm szépen a lehetőséget, milyen tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! aitäh, et mul avaneb võimalus seda, aitäh, et mul avaneb võimalus seda raportit siin tutvustada. meil on siin praegu koostatud arvamus. tahaksin välja tuua kolm olulist mõtet, mida nendes ettepanekutes on ka kirja pandud. esiteks. mis puudutab aasta kahe tuhande, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta kasvumäära. Te teate ju seda filmi Kolombot, seda on kõik näinud, aga keegi pole näinud kõiki selle filmi äh, seeriaid. ja vaat nüüd ongi nii, et Euroopa Komisjon esitab meile seda ka niimoodi jupikaupa, nagu me oleme kõik ositi näinud seda Colombo filmiseeriaid see ei tähenda, et see oleks Euroopa Parlamendi jaoks mingi probleem. me, see ei tekita meile ajalist surutist, meil on muudatusettepanekute esitamiseks piisavalt aega see oli see, mis ma kõigepealt öelda tahtsin, kui me räägime aga ühtekuuluvuspoliitikast siis on vaja teha, teada järgmist. siis on vaja teada, mis toimus möödunud nädala lõpul Euroopa Ülemkogul, mis seal juhtus ja mis seal juhtumata jäi. eriti, kui me räägime mitmeaastasest finantsraamistikust ja mu kolmas märkus, minu kolmas mõte. kui me räägime majanduskasvu analüüsist, mis mõju on sellel ühtekuuluvuspoliitikale? ühtekuuluvuspoliitika rollist Euroopa majanduspoliitikas. asi on selles, et me vajame ambitsioonikat investeerimispoliitikat. meil peavad olema kõrged eesmärgid, kui me need eesmärgid kõrgena püstitame, aitab see meil, annab see meile võimaluse majanduskriisist väljuda. ja sellele ma rõhutan ka oma ettepanekutes. Euroopa eelarve ei tohi eh, seada ühtekuuluvuspoliitika kannataja seisusesse. ühtekuuluvuspoliitikale eraldatavaid vahendeid ei tohi vähendada. tuleb leida paindlik lähenemisviis selleks, et aidata piirkondadel kriisi ületada. sellepärast tahaksin teile öelda, et ma oma ettepanekutes viitangi eh, niisugustele momentidele, mida mitte mingil juhul kärpida ei tohi. meil on vaja loomulikult riiklikke tõsiseltvõetavaid eelarveid, meil on vaja, et need eelarved äh, tõepoolest arvestaksid piirkondlike vajadustega, et aga ka Euroopa Liidu eelarve seda teeks ja ma tõepoolest nõuan seda, ma jään selles osas endale täiesti kindlaks. ainult sel juhul me suudame saavutada majanduskasvu ja tööhõive suurenemise. jah, kriis on tõesti laiaulatuslik ja sügavuti minev. see on osutanud väga tõsist mõju töötuse kasvul Euroopas meil on vaja ka niisugust lähenemist, mis aitaks tööpuudust vähendada ja me saame siin osas viidata strateegiale Euroopa kakskümmend kakskümmend. selleks, et eh, inimesed vanuses kakskümmend kuni kuuskümmend eh, viis eluaastat peaksid vähemalt seitsekümne viie protsendi ulatuses peaksid rohkem kui seitse koma viie protsendi ulatuses tööd omama meil on tarvis vahendeid, et äh, luua töökohti. tahaksin rõhutada, et vajame stabiilset ühtekuuluvuspoliitikat, mis oleks ka adekvaatselt rahastatud. sellele äh, rõhun ma oma ettepanekutes sõnaselgelt. aitäh yes.. jah, Muitsek, palun proua Otsega, mina olin sotsiaaldemokraatide variraportöör. aitäh, et andsite mulle sõna, ma tahaksin tänada härra Võtsi selle raporti eest, see on väga asjalik ettepanek ja ka minule tundub, et siin on sarnane probleem, kui ma Euroopa poolaasta äh, raportit ette planeerisin, mis puudutab tööhõivet ja sotsiaalvaldkonda siis jõudsin sama järelduseni, et me peame lihtsalt ette nägema, mis toimub. see nädal pea, saime me selle teksti ja ma arvan, et selles tekstis ja ka oma järgmises päevakorrapunkti dokumendis koostame me äh, sellist täiendatud äh, varianti. ma olen põhimõtteliselt äh, raportööriga nõus, ta keskendus majanduskasvule ja tööhõivele. Need on tõesti need kaks eesmärki, mida me oleme üritanud saavutada nii kiiresti kui võimalik. ja minu arvates see on tõesti õige lähenemine, mis puudutab eelarvevahendite määramist ja see on tõesti väga tähtis meie komisjon peab edastama seda arvamust, et ühtekuuluvuspoliitika on Euroopa Liidus üks põhilistest investeerimisvahenditest ja sellele pöörati tähelepanu ka eelmise nädala tippkohtumisel. lisaks sellele äh, esindan täiendavalt oma märkmusi järgmise aruande kohta ja esitan ka oma muudatusettepanekud ma arvan, et Euroopa Parlament peaks äh, meie protsessile lisama legitiimsust juba alustades sellest iga-aastasest majanduskasvu analüüsist, me oleme mitu korda sellele tähelepanu pööranud. ja ma arvan, et me peaksime seda järjekindlalt nõudma. institutsioonide vaheline otsuse tegemise protsess peab muutuma läbipaistvamaks ja see peaks, äh, sellele tuginedes peaks koostama ühised äh, juhtnöörid. liikmesriigid peaksid äh, tuginema nendele eelmise aasta juhtnööridele selleks, et järgmise aasta majanduskasvu analüüsi koostada, seda aga ei ole toiminud, et ei ole mingisugust seost eelmise aasta juhtnööride ja selle aasta juhiste vahel me peame tähelepanu pöörama ka negatiivsetele tagajärgedele. me peame rõhutama seda kõrvalmõju, me ei saa eeldada seda, et liikmesriigid suudavad korrigeerida neid probleeme, mis ei sõltu nendest endast. ja lisaks sellele leian ma, et miinimum äh, sotsiaalkindlustus ja õigused peavad olema kaitstud. me ei tohiks neid ohtu seada majanduspoliitika käigus. kollektiivläbirääkimised ja lepingud liikmesriikides esindava, selle kaudu esindatakse inimeste põhiõigusi ja oma komisjonis räägime me lõpetuseks alati sellest, et ühtekuuluvuspoliitika on investeerimispoliitika, investeerimispoliitika tööhõivesse ja uutesse töökohtadesse. seepärast leian ma, et me ei tohiks piirkondi karistada tänu sellele, milline on majandu-, makromajanduslik olukord nende riigis ja seepärast ei toeta ma makromajanduslikku tingimuslikkust ja see peaks ka iga-aastases majanduskasvu aruandes välja tulema. suur tänu, ma ei tea, kas Tamas äh, soovib äh, kommenteerida seda, mida Maitse just ütles? tundub, et mitte. ehk siis täna peame otsustama muudatusettepanekute tähtaja. neljas detsember kell kaksteist oleks minu äh, ettepanek ma arvan, et südaööl või, või ka keskpäeval, kuidas, kuidas te arvate? ja kui me selles oleme kokku leppinud, siis äh, muudatusettepanekud peavad olema inglise keeles, sest meil ei ole tõlgeks aega. selles oleme me teiega juba fraktsioonide tasandil kokku leppinud. ja nagu tavaliselt, on igalühel õigus muudatusettepanekuid saata ka Majandus- ja Rahanduskomisjoni vastava menetluse kaudu. aga neljas detsember kaksteist on muudatusettepanekute tähtaeg ja nüüd äh, lähme edasi Moitsa arvamuse juurde. majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta tööhõivet ja sotsiaalvaldkonda puudutavad aspektid sa juba tutvustasid seda, aga me peame siiski järgima seda protseduuri ja annaksin nüüd kohal sõna veel kord. Äh, lubage lühidalt välja tuua need põhipunktid, mida ma olen käsitlenud oma raportis. nagu ma juba mainisin, probleem seisneb selles, et dokumendid saavad olema kättesaadavad alles käesoleva nädala lõpus ja seetõttu ma olen veendunud, et koos variraportööridega meil õnnestub seda teksti parandada eh, läbi muudatusettepaneku ja uue sõnastuse. kuna tegemist on eh, tööhõive sotsiaalkomisjoniga, eh, kes palus arvamust, ma püüdsin keskenduda ühtekuuluvuspoliitika suunistele. nagu ma ütlesin varem, me räägime ühtekuuluvuspoliitikast kui peamisest investeerimispoliitikast äh, maa Euroopa Liidus, mis äh, stimuleerib majanduskasvu ja tööhõivet äh, võrreldes teiste poliitikatega rohkem. seetõttu ma olen kindlalt veendunud, et ühtekuuluvuspoliitika peab Euroopa poolaasta tsüklis etendama tähtsat rolli. meie komisjon valmistab ette arvamuse eelnõu kuid lubage siinjuures mainida, et ajapiirangute tõttu me pidime juba teksti varakult koostama ja homme meil on kuulamine. ja ma loodan, et komisjoni poolt pakutud tekst kahe tuhande kolmanda aasta läbivaatamiseks saab olema ambitsioonikam kui käesoleval aastal ja ma loodan, et see sisaldab ka suuniseid piirkondlikele, riiklikele ja kohalikele ametiastus, ametiasutustele. siiani seda tehtud ei ole, kuigi me juba eelmisel aastal seda taotlesime. ühtekuuluvuspoliitika kui üks tähtsam investeerimispoliitika peaks vähendama piirkondadevahelisi erinevusi ja tagama eh, tõhusa jätkusuutliku majanduskasvu ja töökohtade loomise ja seda teemat oleme Euroopa Liidus viimase aasta jooksul pidevalt käsitlenud, seega selles ei ole midagi uudset. mida veel? on selge, et ühtekuuluvuspoliitika peab olema kohandatud konkreetsete piirkondade eriomastele vajadustele ja peab kaasa aitama piirkondade vaheliste struktuuriliste äh, erinevuste vähendamisele. ma äh, pöördun komisjoni poole, et tuleb struktuurifondidest eraldatud vahendite mittekasutatud vahendite ümberjaotamist VKE-dele, mida suunata siis energiatõhususe suurendamisse ja noorte tööhõive suurendamisse ma samuti loodan, et komisjon pöördub liikmesriikide poole üleskutsega eh, täiel määral ära kasutada struktuurifondid selleks, et võidelda pikaajalise struktuurilise tööpuudusega. komisjon on juba teatanud, et ta äh, avalikustab oma algatuse äh, noorte garantii kohta. Äh, seda mainime samuti oma arvamuses kuid kasutamata rahaliste vahendite ümberjaotamine on minu arvates üks põhivahendeid äh, tööpuuduse vastu võitlemiseks noorte seas. suur tänu, kas keegi variraportööridest soovib sõna võtta? Tamas Deutsch. suur tänu. jah, esimees, mul on kaks lühimärkust Need kaks arvamust on nagu kaksikvennad. ja proua Kleva on koostanud suurepärase kasuliku dokumendi. ma pakuksin siiski oma poolt kolm äh, kommentaari, kuid ma rõhutan, et ma täielikult nõustun sellega, mida me äsja kuulsime ka tema vastuses minu arvamusele. proua Kleeva rõhutas äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend tähtsust ja selle eesmärkide saavutamise olulisust selles osas on tal õigus, selleks on meil vaja tööhõivepoliitikat, mis on tulevikku suunatud. Äh, selles suhtes me oleme üksmeelel ja ma usun, et minu kolleegi lähenemine nendele küsimustele on sarnane minu lähenemisele, seega ma toetan seda igati. teiseks meil on vaja äh, hästi läbimõeldud institutsionaalset lähenemist ja ma arvan, et ka Euroopa Parlamendil on oma osa täita äh, selles osas selleks, et tagada selle ettepaneku õiguspärasus. võib-olla siis, kui me hakkame käsitlema muudatusettepanekuid äh,, räägime veel kord läbi legitiimsuse küsimuse kuid äh, institutsionaalne lähenemine ei ole sugugi parim vahend majandusprobleemide lahendamiseks. ma olen veendunud, et kohalikud tegijad äh, peavad olema süsteemi kaasatud ja kogu selle ettevõtmisega ei tohi kaasneda täiendavat bürokraatiat ja ei tohi leppida ka äh, tööhõivestatistikas äh, halvenevate näitajatega. me peame ühendama oma jõud selle nimel ja pärast seda, kui ma, me oleme tutvunud majandus äh, kasvu analüüsiga peame mõtlema sellele, millised on võimalikud äh, ideed tööhõive parandamiseks ja tegema koostööd selle nimel. ja ma pöördun nüüd Euroopa Komisjoni esindaja poole, kes on kohal kas ka tema soovib sõna võtta komisjoni nimel? palun. suur tänu, äh, proua esimees, daamid ja härrad. suur tänu, et te kutsusite meid täna siia. ja et seostasid Euroopa struktuurifondide, sotsiaalfondi Äh, Euroopa Liidu strateegia kaks tuhat kakskümmend eesmärkide vankreeted. me hindame kõrgelt seda, mida te olete saavutanud eelmise programmiperioodi jooksul ja arvestades ka eelseisvaid läbirääkimisi. kui äh, me kavatseme seda seost palju rohkem tugevdada, äh, lähtudes Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia soovitustest ja rahastamisprioriteetidest ja lugupeetud parlamendiliikmed on maininud ka seda, et me peaksime võitlema noorsootööpuuduse vastu ja komisjon kavatseb äh, avalikustada käesoleval kuul veel äh, noorsootööhõivepaketi. me samuti äh, soovime tugevdada oma abi läbi EURES-e ja avaliku teenistuse töökohtade ja niiviisi võrrel-, võidelda tööpuuduse vastu Äh, valitsemise ja juhtimise valdkonnas me tahame tugevdada koostööd sotsiaalpartneritega ja ka teiste sidusrühmadega selle protsessi käigus. ja loomulikult äh, loodame ka äh, tugevamale koostööle teiega. suur tänu. rohkem sõnasoovijaid selles päevakorrapunktis ei ole. seega teen ettepaneku muudatusettepanekute tähtaja kohta sama kui eelmise arvamuse puhul, neljas detsember kaksteist null null pärastlõunal. sellega on päevakorrapunkt äh, läbi vaadatud. Mm, hääletus lõppes kiiremini, kui me arvasime ja pärastlõunal alustame kell neli ja ma tahan teile äh, meenutada, et kell pool kolm Jan hoones äh, kaks kuu kaks toimub esimeste konverentsi lahtine koosolek äh, härra von Roipuga äh, eelmisel nädalal toimunud ülemkogu teemal. Äh, need, kes tunnevad huvi mitmeaastase finantsraamistiku teema vastu, saate seal osaleda ja seetõttu me alustame pärastlõunase koosolekuga hiljem, sest nimetatud äh, kohtumise ajal meil ei olnud lubatud äh, koosolekut pidada, kõik ei saa seal osaleda, sest saal on mm, suhteliselt väike ja seetõttu need, kes soovivad äh, Jan kaks, kaks kuu kahes ja Van, Van Rompuyga kohtuda, palun pool kolm ja kohtume pärastlõunal täna teid.